Tšaba Molnari vastu algatatud kohtumenetlus Ungaris on äh, peatatud, kuna kaebus on tagasi võetud ja seetõttu on tema immuniteedi ähm, äravõtmise menetlus samuti peatatud. ja kõik need äh, ametisse nimetamised ähm,